Euroopa Parlamendis uuesti avatuks. daamid ja härrad, uus aasta on kahjuks alanud nii, nagu eelmine lõppes. mõrvade vägivallaga. pärast Pariisi, Kopenhaagenit, Tunist, Jakartat ja teisi toimus Istanbulis kaheteistkümnendal jaanuaril raske rünnak Euroopa Liidu kodanikud olid selle terrorirünnaku ohvrid, kümme Saksa kodanikku hukkus ning üheksa inimest said raskelt vigastada. Mogadishus ähm, sai suur hulk inimesi surma ja vigastada reedeses rünnakus. me tunneme kaasa ohvrite peredele ja sõpradele ning soovime ka kiiret paranemist. terror kahjuks ei tunne piire ning me peame veel kord kordama, e-, et meie oh-, e-, vabadus on ohus igal pool, nii Türgis kui mujalgi. seetõttu, daamid ja härrad, ei tohi me vaikida kuna meie vabadus on pidevalt ohus, samas ei tohi me eh, tunda hirmu, me peame ühis, üheskoos terrori vastu võitlema. peame kaitsma oma demokraatlikke väärtuseid koos politseiga, õigusriigi põhimõtteid järgides ning eelkõige läbi suurema koostöö Euroopa tasandil. ma usun, et teie kõigi nimel nimel võin ma edastada meie kaastunde ohvrite omastele. protokoll ja vastu võetud tekstid seitsmeteistkümnendast detsembrist on kättesaadavad teile, kas teil on selle kohta kommentaare? ei